nüüd äh, päevakorra juurde äh, Pä. päevakord, mis võeti vastu esimeste konverentsil kaheksandal mail, on laiali jagatud. pärast konsultatsiooni fraktsioonide äh, esindajatega esitan järgmise ettepaneku päevakorra muutmiseks. kolmapäev, komisjoni avaldus mitmeaastase raamistiku äh, Eh, koostamiseks Euroopa Liidu põhiõiguste ameti jaoks kahe tuhande kaheksateistkümnendast kahekümne teise aastale eh, asendatakse nõukogu ja komisjoni avaldustega, jättes sealjuures avalduse pealkirja samaks. kas sellele on vastuväiteid? siis on päevakord kinnitatud. ja homme õigusasjade komisjon võttis vastu Eh, saadikupuutumatust puudutava raporti, mille autor on proua Haudolo, vastavalt Euroopa Parlamendi kodukorra artiklile üheksa kaheksa, see eh, raport tuleb hääletusele neljapäeval. seega on päevakord selle muudatusega vastu võetud. seega on päevakord kinnitatud